proua Ladford, kellel on viis minutit. proua Ladford, teil on sõna. ma saan aru, et need kaks suulist küsimust, mis esimesel detsembril esitati, on sündmustele jalgu jäänud, aga see arutelu on ikkagi veel eh, vajalik, eh, hoolitsemaks selle eest, et Äh, et see teema jõuaks ometigi päevakorda pärast seda, kui sellega pole aastaid tegeldud. Euroopa Parlamendile on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kaevatud selle üle, et menetluslikest õigustest ei peeta kinni, neile ei pöörata äh, äh, eriti palju tähelepanu me oleme küll parandanud kurjategijate tabamist, aga need, kes ei äh, pea lugu Euroopa vahistamisorderist, on tegelikult inimesed, kes kaitsevad maffiat ja terroriste. me peame hoolitsema selle eest, et, et Euroopa vahistamismäärus tõesti toimiks ja et piiriülesed kohtuasjad oleksid, kulgeksid ladusamaks Äh, väga paljud aga ei soovi mingisugust tegevust, nad soovivad äh, äh, viivitada. kui meil ei ole, meil on Euroopa vahistamismäärus, aga meil ei ole korralikke menetlusõigusi, siis tihtipeale inimestel ei õnnestu õigust saada Äh, tihtipeale sõltub kõik vastastikusest ohutusest. minu äh, valimiskonnas Andrew Simmi on hea näide selle kohta, ta on Kreekas juba olnud äh, aastaid vangis, ilmselt asi on lihtsalt tema valesti identifitseerimises. kui kahe tuhande teisel aastal kokkulepe saavutati, siis leiti, et see meede peab puudutama kõiki neid Euroopa Liidu kodanikke, kes on teistes riikides vangis ja sellega käivad kiiresti äh, kaasas ka need õigusaktid, mis tagavad inimeste äh, protsessuaalsed õigused, aga liikmesriigid ei nõustunud komisjoni kahe tuhande neljanda aasta ettepanekuga, mis nägi ette iga, äh, terve rea meetmeid menetluslike õiguste osas ja nüüd ja ma olen väga tänulik, et äh, Rootsi eesistumise ajal see protsess taaskäivitus, aga meil on nüüd ainult teekaart, mis näeb ette järk-järgulist äh, edasiliikumist. me peame ütlema, et klaas on pooleldi täis ja oleme vähemalt pooleldi optimistid. ma kahetsen, et nõukogu äh, plaanib Europeedi osas ainult läbi mõelda, sellest oleks näiteks kasu olnud Andrew Simiole Äh, keda praegu lihtsalt diskrimineeritakse, kuna ta on välismaalane. Äh, tihtipeale nõutakse kohtunikelt, et nad rakendaksid teises riigis vastu võetud, langetatud kohtuotsust ilma faktidega tutvumata ja meil Euroopa Liidus ei peeta kinni äh, miinimummenetluse nõuetest kriminaalõiguse korras ja asi ei ole mitte ainult kodanikes, kes äh, seda vajavad, seda vajavad ka kohtunikud, politseinikud, süüdistajad. mina usun, et inimõiguste garantiid Euroopa vahistamismääruses äh, peaksid olema selgeks tingimuseks, kui äh, süüdistatavad välja antakse. Ühendkuningriikide seadus ütleb, et Eh, kohtud peavad olema kindlad, et eh, inimõiguste kohtu otsuseid ei ole rikutud, aga kohtud eh, ei taha seda põhimõtet eriti järgida. võib-olla öeldakse, et ei ole vaja Euroopa Liidu meetmeid. probleem ei ole mitte selles, et meil ei oleks standardeid, vaid lihtsalt selles, et neid standardeid ei peeta, nendest standarditest ei peeta kinni ja paljud riik, liikmesriigid on selle eest ka inimõiguste kohtust andnud arvestades seda, et Euroopa Liidu aluslepingud sunnivad, kohustavad Euroopa Liitu inimõiguste hartast kinni pidama, siis on olukord tõesti kahetsusväärne. ja äh, loodetavasti see asi jõuab rikkumismenetlusena ka Euroopa Kohtu ette. me peaksime kinni pidama siiski inimõiguste hartast ja mida seda õõnestama ja me peaksime tõesti praktilist ellurakendamist tugevdama. ma loodan, et komisjon ja nõukogu on nõus sellega, et direktiiv, mis tagaks põhiõigused, peaks olema nende tegevuses kõlgel kohal. mis puudutab tõlkimist, siis see tekst, mida liikmesriigid välja pakkusid, ei ole nii ambitsioonikas kui komisjoni poolt välja pakutud tekst ja me tõesti tunneme muret selle pärast, et liikmesriigid ei ole sihikule seadnud kõrgeid standardeid ja ma loodan, et selle protsessi järgmised etapid, eh, mis puudutavad õigusabi, eh, õigust infole, õigust suhelda ja nõnda edasi, et see ole, need meetmed on ambitsioonikamad ja ma tahaksin tõesti, et komisjon ja nõukogu kinnitaksid, et selle teekaardiga tegeldakse väga kiiresti ja et lõpuks ometi tagatakse need protsessuaalsed õigused, mis oleks pidanud juba ammu tagatud olema. ja nüüd nõukogu nimel härra Lopez Garrido, palun. suur tänu, president. ma olen tänulik selle eest, et see küsimus tõstatate parunes Latvordi poolt ja enne seda proua Antonesco äh, Romero Lopese Haudala ja Tavarese poolt, kes on alla kirjutanud sellele küsimusele. sest tegemist on olulise küsimusega, see käsitleb äh, protsessuaalseid õigusi kriminaalmenetluses. ma soovin öelda, et me nõustume äh, selle tähtsusega, mis äh, sellele aspektile on äh, paranes Ladfordi poolt omistatud ja me nõustume ka sellega, et neid küsimusi tuleb Euroopa Liidus harmoneerida. oma suulises küsimuses te viitate sellele, et äh, Rootsi eesistujana on saavutanud märkimisväärsed edasiminekud, see on tõesti nii. nõukogus Äh, nõustuti, et peab kehtima õigus suulisele kirjalikule tõlgele ja kuu aega hiljem, novembris, nõukogu kiitis heaks kava, mille eesmärk on saavutada edu ka teistes küsimustes, nii nagu lugupeetud parlamendisaadik on taotlenud. Teie, paranes Latvart, mainisite juba mõningaid neid aspekte nagu õigus teavele õiguste kohta ja süüdistuse kohta õigusabi kohta äh,, äh, suhtlusele pereliikmetega ja vastavate ametivõimude esindajad ja erilise kaitse kohta, mis on vajalik äh, eriti haavatavatele süüdistatavatele selline oli olukord nõukogus Rootsi eesistumise ajal ja teie tekst jätkub, äh, öeldes seda, et Euroopa Parlament on nõus, et töö peaks jätkuma selles küsimuses kui esmatähtis töö. küsimus on, kas see on esmatähtis, ma vastaksin jaatavalt, jah, tõepoolest, see jääb esmatähtsaks küsimus, aga kuidas seda saavutada? eelkõige Hispaania eesistujana püüab tagada seda, et koostöös Euroopa Parlamendiga, et kolmeteistkümne riigi poolt Äh, välja pakutud direktiiv suulise kirjaliku tõlke kohta kriminaalmenetluses ka vastu võetaks. Äh, komisjoni ettepanek aga ei langenud viljakale pinnale, kolmteist liikmesriigi tegid oma vastuettepaneku direktiivi kohta, kas seda tuleb arutada parlamendis ja me samuti loodame, et kõikides teistes küsimustes protsessuaalsete õiguste osas komisjon teeb omapoolsed ettepanekud ja me oleme valmis Äh, selleks, et äh, need ettepanekud tehakse nii kiiresti kui võimalik ja seekord veel kord rõhutan, et koostöös parlamendiga oleks võimalik need meetmed heaks kiita. Äh, me oleme kavandanud märtsikuuks Madridis seminari koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa õiguskooliga, kus käsitletakse just nimetatud õigusi kriminaalmenetluses. see näitab veel kord, paranes Latvort, seda, et me jagame teie seisukohti ning oleme arvamusel, et tegemist on esmatähtsa küsimusega, mis vajab reguleerimist ning harmoneerimist Euroopa Liidus. ja Euroopa Parlamendi tuleb pidevalt teavitada. tänan ja nüüd komisjoni nimel härra Barrot ludford merci de cette question. vous savez. suur aitäh proua ludford selle küsimuse eest. Te teate, kui suurt tähtsust omistan mina isiklikult protsessuaalsetele küsimustele? juba aastaid püüab komisjon saavutada seda, et et oleks olemas minimaalne ühine reeglistik selleks, e, et seda rakendataks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. see on väga oluline õigusalase koostöö tagamiseks ja kujutab endast eeldust vastastikuse usalduse tagamisel. meil on väga oluline, et kogu Euroopa õigustik töötaks selle nimel, et see oleks võimalik. Rootsi eesistumise ajal suutsime me kahe tuhande üheksanda aasta kolmandal novembril vastu võtta teekaardi. see oli oluline samm selleks, et luua ühine õigustik selles küsimuses. me suutsime saavutada kokkuleppe ja rõhutasime, et äh, on oluline tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga edasi minna ja nii nagu teie, härra minister Lopes, juba rõhutasite kuulub eh, see küsimus ka Hispaania eesistumise prioriteetide hulka, see tähendab soov selles küsimuses kokkuleppele jõuda, vastu võtta esmased meetmed selleks, et me suudaksime tagada minimaalse õigusliku aluse protsessuaalsete eh, meetmete rakendamisel ma arvan, et teekaardi vastuvõtmine on väga hea, see on väga tore äh, Äh, initsiatiiv, algatus ja ma usun, et me jõuame tõepoolest ka tulemuseni, liikudes edasi samm-sammult. samm-sammult tähendab ju seda, et me ei hakka eh, mitte analüüsima erinevate Euroopa Liidu riikide õiguskorda, vaid et igasse, iga liikmesriigi õigussüsteemi võetakse järk-järgult eh, üldine reeglistik üle eh, et eh, ja see aitab ka siis teisalt eh, nagu vastuvõtvas riigis kontrollida, kuidas see nende õigusruumis eh, toimib, mis omakorda tagab selle, et see minimaalne õiguslik alus hakkab tõepoolest toimima ka praktikas ega kujuta endast mingit üld iseloomuga juriidilist teksti seetõttu ma loodan, et meil õnnestub see teekaart tõepoolest ellu viia. mis puudutab äh, tõlkimist, siis tahan öelda, et kahe tuhande neljandal aastal tegi komisjon raamotsuse ettepaneku. see ettepanek kuhu põhjal äh, tuli komisjon välja omapoolsete ettepanekutega äh, kahe tuhande üheksanda aasta suvel. on õige, vastab tõele, et liikmesriigid polnud selle ettepanekuga mitte sajaprotsendiliselt nõus. ja see komisjonipoolne redaktsioon, mis puudustas kahtlustatavate ja süüdimõistetavatele protsessuaalse õigusena tõlkimise tagamist, ei võetud üle eh, liikmesriikides ja selles eh, teemas jätkus diskussioon muuhulgas ka eh, politseistruktuurides rakendatavuse üle tegelikult komisjoni teksti ettepanek tõlkimise osas oli palju ulatuslikum ega puudustanud mitte ainult süüdistatavate ja kahtlustatavate mm, protsessuaalset menetlemist. ma loodan, et meil õnnestub menetlusõiguslikult välja töötada palju auahnem mm, äh, otsus, sest see, me räägime ju äh, Euroopa õigusruumist, me räägime inimõigustest ja inimõiguste konventsioonist. Äh, Strasbourg, mis, mille alusel töötab Strasbourgi inimõiguste kohus. seetõttu, mis puudutab parlamendi tegevust selle küsimuse ettevalmistuses, siis me usaldame parlamendi võimeid selles osas täiesti ja tugineme kindlasti Hispaania kui eesistujariigi tegevusele. härra Antonescu, kaks minutit. vabandust, proua Antonescu. president, kuigi mõningasi edusamme on tehtud selles osas, mis puudustab kriminaalasjades langetatud otsuste vastastikust tunnustamist, siis äh, ei ole olnud erilisi edusamme selles osas, mis puudutab süüdistavate õigusi. tasakaalu puudumine nende inimeste õiguste ja nende vahendite vahel, mis on süüdistaja kätes, võib ohustada õigust äh, protseduaarse, protsessuaalsetele õigustele Rootsi äh, algatus, äh, see teekaart on olnud väga oluline samm. mis puudutab õigust tõlkele, siis äh, Lissaboni leping on siin loonud uue raamistiku. ettepanekust pidi saama direktiivi ettepanek selleks, et sellega saaks tegelema hakata. me tundsime muret selle küsimuse tulevuse pärast tuleviku pärast ja seetõttu me otsustasimegi nõukogule ja komisjonile selle suulise küsimuse esitada. kolmteist liikmesriiki, nende osas ka Rumeenia, nende hulgas ka Rumeenia on tulnud välja õigusloomealase algatusega. me usume, et me suudame seda teksti veelgi parandada, mis puudutab selle teksti ulatust ja tagatisi eh, protsessuaalsete õiguste osas ja samuti tõlke tagamist Äh, kõneldes teisetes meet-, teistest meetmetest, mida teekaardis mainitakse, siis kui me kõneleme äh, juurdepääsu kaitsele, äh, kaitsetute inimeste kaitset õiguste teabele Äh, õigust olla oma õigustest teavitatud, äh, siis me usume, et kõik need õigusloomealased ettepanekud esitatakse nii kiiresti kui võimalik. erinevused erinevate liikmesriikide vahel nõuavad ühiste standardite kiiret vastuvõtmist, aitäh! ja nüüd äh, proua Romero Lopez kaks. jaa. ma tahaksin teid tervitada, kui äh, Hispaania eesistujariigi ministrit ja tahaksin rõhutada, et see on esimene initsiatiiv, mis puudutab protsessuaalseid õigusi. me alustasime selle aruteluga juba Rootsi eesistumise ajal. see on meie kui parlamendi jaoks väga oluline ja me oleme seda äh, esmases lähenemises juba arutanud. see teema on väga oluline. ma loodan, et meie dialoog areneb jõudsalt edasi nii komisjoni kui nõukoguga. selleks on meil loomulikult vaja head vastupidamist, sest parlament ja komisjon peavad väga paljuski töötama teatud riikide mm, vastuseisu arvestades. Rootsil õnnestus õnneks vastu võtta teekaart, kuid olukord on praeguseks muutunud, muutunud pärast Lissaboni lepingut ja Lissaboni lepingu järgselt on parlamendil kaasotsustusõigus seega on parlamendil tekkinud ka võimalus sellele te teemale uudselt läheneda. ma arvan, et me võiksime valmistada ette seaduspaketi, mis eh, muuhulgas hõlmas ka eh, lisaks tõlkele ka õigusinfole juurdepääsud, õigusabi, õigust olla teadlik oma õigustest kuid siin või tekib ilmselt ka tulevikus suuri raskusi, mistõttu tuleb meil tõsiselt teha jõupingutusi selleks, et edasi minna. me peame olema võimelised tuginema oma väärtustele isegi siis, kui meid ähvardab terrorismi oht. härra Potson, president, meie tegime ettepaneku kuuendal septembril kaks tuhat üks Euroopa vahestamismääruse ettepaneku. meie ettepanek oleks endiselt riiulil tolmukodumas, kui viis päeva hiljem hiljem oleks New Yorgis toimunud katastroof. härra bin Laden aitas sellel ettepanekul tegelikkuseks saada ja mina äh, olin see, kes aitas meie täiskogul seda heaks kiita. me oleme pidevalt nõudnud, et seda peaksid täiendama minimaalsed kriminaaltagatised kriminaalmenetluses äh, komisjon tegi aastal kaks tuhat kaks oma ettepaneku ja rakendas kiireid meetmeid, aga miks ikka veel on see jäänud ikka veel nõukogu koridoridesse toppama, miks komisjon ei ole algatanud sõda selle nimel, et tema ettepanekud oleksid kõik heaks kiidetud? Euroopa vahestamismäärus on asendanud väljaandmise Äh, see on oluliselt vähendanud üleandmise ja väljaandmiseks kuluvat aega äh, ja tugevdanud koostööd liikmesriikide justiitsorganite vahel ja liikmesriigid on hakanud välja andma oma kodanikke. see on oluliselt tugevdanud õigusriigi põhimõtteid meie mandril, kuid Euroopa vahistamismäärus äh, tugineb vastastikusel usaldusel ja, ja on liiga palju selliseid kohtuasju, kus see usaldus on seatud kahtluse alla. kaks minu äh, valijat on praegu Ungaris ootavas kohtuprotsessi, kuigi nende väljaandmist nõuti juba üle aasta tagasi äh, ei ole neile veel süüdistust esitatud ja nende kohtuprotsess on veel mägede taga. üks on jäänud töömata ja tema pere sissetulekuta, mõlemad äh, ei saa suhelda oma perega. Nad võivad olla täiesti süütud nendest kuritegudest, mis neile süüks on pandud. taolised juhtumid äh, mõjuvad negatiivselt Euroopa justiitskohustele Äh, need näitavad nõukogu ja liikmesriikide valitsuste tegevusetust. ja see äh, suuline küsimus on täiesti õigel ajal tõstetud, et Euroopa peab kiireloomuliselt sellele küsimusele tähelepanu pöörama. tänan. ma tahtsin teid nimetada Euroopa vastamismääruse ristiisaks äh, ma kartsin, et mind mõistetakse valesti. järgmisena proua Haudala, kolm minutit, palun as he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Lord Dartmouth, 30 seconds. Graf Dartmouth, kolmkümmend. härra Watson mainis bin Ladenit ja üheteistkümnendat septembrit kui õigustust Euroopa vahistamismäärusele ja sellele teele sillutamisele. kas te väidate, Euroopa vahistamismäärus tuleks kasutada ainult terroristide ja tapjate vastu ja äh, äh, vägivaldsete kuritegude puhul? president, mina ei kasutanud härra bin Ladenit kui õigustust, ma ütlesin, tema lihtsalt andis tõuke ja kiirendas seda protsessi. see ei olnud mõeldud ainult terroristlike kuritegude jaoks, see oli mõeldud kõikide raskete kuritegude jaoks ja need, kes on selle vastu, eh, kes on eh, õigusriigi põhimõtetele vastu meie mandril, eh, on vastu ka sellele kaitsele, mida Euroopa vahistamismäärus meie kodanikele annab. Äh, ma vabandan, ma arvasin, et te öö, äh, andsite märku oma eelmise erakonna värvidega. järgmisena härra Wojtšikovski üheks minutiks. ma vabandan. üks noor poolakas. vabandust, proua Haudala esimesena. Äh, tänan, president härra Watsonil on õige, kui ta väitis, et Euroopa Parlament nõudis, et Euroopa vahistamismäärusel oleksid eh, kriteeriumid ka miinimumnõuete täitmiseks kriminaalmenetluses. mitmetes liikmesriikides on tekkinud probleeme, eh, kus Euroopa vahistamismäärus kasutatakse põhjendamatult. sel puudub alus eh, me lähtume sellest, et me usaldame vastastikku üksteist kriminaal õigussüsteemis, et tagatakse õiglane kohtupidamine, peetakse kinni inimõigustest ja seda kõikides liikmesriikides president, nagu kolleegid on varemgi rääkinud, ka mina võin rääkida sellest, kuidas seda ei ole täidetud ja kui kiireloomuline vajadus on tekkinud komisjonipoolsete tegevuseks. nagu mu kolleegid äsja väitsid, meil on vaja ühte konkreetset kompleksset süsteemi, äh, et oleks tagatud kriminaalmenetluses ka miinimumstandardid ja ma loodan, et Lissaboni leping avab selleks võimaluse, sest nüüd on Europarlamendil on ka äh, äh, täielikud äh, seadusandlikud pädevused koos nõukoguga ja seetõttu oli meeldiv kuulda voliniku suust, et ta usaldab meievahelist koostööd nii ka parlament ja komisjon peavad tegema koostööd selle nimel, et seda küsimust edasi viia ja üle saada liikmesriikide vastuseisust. ka mina võin ju rääkida juhtumitest, kui ei ole kinni peetud õigusriigi põhimõtetest, kui on Euroopa vahistamismäärust kasutatud. Soomes peeti kinni tšetšeenidest abielupaar Malik Kataev ja tema abikaasa, kes saabusid Soome Leedust kus nad aastaid olid pidanud Tšetšeenia sõjast orvuks jäänud laste lastekodud. väga sageli eh, mm, julgeolekupolitseinikud sekkusid nende tegevusse, eh, viidates sellele, et perekonnas valitseb perevägivald. nüüd on see abielupaar Soomes, nad taotlevad varjupaika Soomes ja Leedu nõuab nende väljaandmist. seda asja arutatakse Helsingi esimese astme kohtus järgmisel esmaspäeval. kuidas me peaksime toimima taolistes olukordades? Soome vajab usaldust ja kindlust, et kui nad annavad välja selle abielupaari Leedusse, siis neile tagatakse ka õiglane kohtupidamine ja on väga palju näiteid igapäevasest elust selle kohta, kuidas Euroopa vahistamismäärust ei ole edukalt kasutatud. volinik äh, ja Euroopa Nõukogu eesistuja, ma tahan teile öelda, et me peame edasi liikuma, sest me vajame usaldust kriminaalmenetluses. ja nüüd härra. ja nüüd härra Wojtšakovski. aitäh, president ka minul on äh, samasugune näide. üks noor poolakas mõisteti Suurbritannias vägistamise eest eluks ajaks vangi. Äh, põhiliselt mõisteti ta süüdi sellepärast, et pressis seda äh, väga palju kajastati ja Poolas oleksid kohtumõistmise standardid olnud palju kõrgemad ja isegi meie Poola kohtusüsteem ei näe vägistamise eest ette sellist karistust, meil on ainult kaksteist aastat. niisiis, meil on Poola vanglas inimene, äh, tähendab, meil on Suurbritannias vangis Poola kodanik, kes on süüdi mõistetud rikkudes Poola õigusi nii et, et väga raske on paika panna mingeid ühiseid standardeid karistamise osas. me e, tõesti puutume kokku siin olukorraga, et otsus langetatakse ühes riigis, aga karistus võib-olla kantakse teises riigis ja ma leian, et see direktiiv on väga vajalik. härra Tavares nüüd palun. suur aitäh. Euroopa Liit toimib ühelt poolt e, Euroopa Liidu liikmesriigid, teiselt poolt Euroopa Liidu kodanike kaudu. juhtub sageli, et inimesed oma probleemide, sotsiaalsete süsteemide, politseisüsteemide eh, kaudu ei saa arvestada seda, mis toimub kusagil mujal ja see takistab usalduse eh, kujunemist liikmesriikide rahvaste vahel kuid me suudaksime neid süsteeme muuta siis üle Euroopa Liidu. kui nüüd, mis puudutab tõlkimise küsimusi protsessuaalse menetluse õigusena, siis on see oluline selleks, et inimesi õiglaselt koheldaks ma tahaksin paluda kolleege, nõukogud ja komisjoni selleks, et te esitaksite omapoolsed ettepanekud võimalikult kiiresti, et me suudaksime selle küsimuses kiiresti edasi jõuda. härra Tšahhnov, ähm, siin on mainitud täna, et äh, kaks minu, ka kaks minu äh, valimisringkonna liiget on äh, Ungaris vangis. Nad on seal olnud kolmandast novembrist saadik, nende kohtuprotsess ei ole veel toimunud ja kuupäeva kohtuprotsessiks ei ole veel kinni pandud. Äh, kinnipidamistingimused on kohu-, kohutavad, nad on teineteisest eraldatud, nad ei saa suhelda, nad jagavad väikest kongi koos kolme teise vangiga Nad peavad oma kongis veetma kakskümmend kolm tundi päevas, neile lastakse teha kolm telefonikõnet äh, nädalas ja üks kord duši all käia, neil ei lubata, neil lubat-, pereliikmed võivad neid külastada vaid korra kuus, seega sisuliselt on nad isoleeritud ja keelebarjäär muudab selle isolatsiooni veelgi hullemaks. Neid süüdistatakse nõndanimetatud valgekrae kuriteost, nad ei ole mõrvarid ega terroristid ning nad on vangis ainult sellepärast, et on olemas Euroopa vahistamismäärus. Euroopa vahistamismäärus tegi lõpu kõigile nendele garantiidele, mis olid äh, vahistamise vastu Suurbritannias ja mis olid meil kujunenud tuhandete aastate jooksul Äh, härra äh, Watson, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et valeidentiteet, identiteedivargus tähendab seda, et mis juhtus minu äh, valimisringkonna liikmetega, võib nüüd juhtuda ükskõik millise Suurbritannia kodanikuga, ükskõik kuna Leiboristlik partei, konservatiivid ja liberaaldemokraadid, kõik need parteid hääletasid Euroopa vahistamismääruse poolt. ja mina süüdistan neid erakondi Suurbritannias, nemad on toetanud Euroopa arreteerimisorderit, vahistamismäärust ja see tähendab, et nad on äh, loonud olukorra, kus ükskõik milline Briti kodanik võidakse suvaliselt kinni võtta. ja nüüd proua Morvai, poolteist minutit, palun. aitäh. president Ungari kodanikuna ja Äh, juristina, kes spetsialiseerub kriminaalõigusele, peaksin ma tundma häbi äh, sellepärast, et siin äh, mainitakse täna juhtumeid, mis on aset leidnud just nimelt Ungaris ja seda, sellele juhtumile viitavad kaks erinevat saadikut, kes esindavad erinevaid fraktsioone kahjuks pean ma ütlema, et ma jagan teie kogemusi olukorrast oma kodumaal ja seetõttu ma tahaksin paluda ja kõiki neid, kes te olete hilisel tunnil jäänud veel siia kotta seda arutelu kuulama, et välismaa kodanike puhul, kes on silmitsi selliste tõsiste ähm, menetlusõiguste rikkumistega Ungaris. et te suhtuksite samamoodi ka Ungari kodanikesse, kes on välismaal vangis. meil on viimase üheksa kuu jooksul üheksa Ungari kodanikku välismaal kinni võetud neid süüdistatakse terrorismis, Äh, ja nende vastu ei ole mitte mingisuguseid tõendeid. Nad ei saa, äh, nad ei ole suut-, äh, nende vahistajad ei ole suutnud Ungari võimudele mingeid süütõendeid esitada, nendel inimestel puudub igasugune kontakt oma peredega, avalikkusega ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me ühendame jõus, jõud ja üritame ära teha midagi selleks, et normaliseerida olukord Ungaris, et vältida ka sellist õiguste rikkumist mujal kuna meil neid menetluslikke tagandeid praegu ei ole ja need tagatised tuleks luua ka Ungaris. ja nüüd härra Koelho. aitäh. lugupeetud härra Lopes, palun saage ärge, saage minust valesti aru. kui tahaksin kõigepealt pöörata e-, end härra Paro poole ma tahaksin teda tänada selle jõu, eh, mõistuse ja koostöö eest, mida ta on üles näidanud õigusvaldkonnas Euroopa Parlamendiga. ma tahtsin vaid lisada, et eh, ma ühinen nendega, kes ütlevad, et see on väga oluline teema. me soovime üles ehitada mitte ainult turvalise, vaid ka õiglase ja õiglusel rajaneva Euroopa, Euroopa, kus valitseb äh, õigus, õiglus muuhulgas äh, protsessuaalsetes küsimustes. meie ülesandeks on toetada ohvreid ja tagada nende öö, äh, öö, õigused ma usun, et härra Watson suutis seda paremini sõnastada kui mina, kuid ma tahaksin rõhutada, et sellel ei ole ka mingit mõtet, kui see järgmise ühise õigusaktini jõudmine selles küsimuses võtab aega järjekordselt kaheksa aastat, ma loodan, et me ühiselt Mm, komisjoni ja nõukoguga suudaksime kiiresti edasi liikuda ja tahaksin loota, et ka teie eh, järeltulija voliniku ametikohal teeb endast kõik selleks vajalikku. aitäh kui me räägime protsessuaalsetest õigustest kriminaalmenetluses, siis see on üks kandvamaid teemasid, kui me räägime õiguskindluse tagamisest. Äh, esitatud ettepaneku raames loetleti põhiõigused, õigus õigusabile, õigu-, õigus tõlkele, äh, õigus konsulaarsele koostööle ja nii edasi see oli, need olid väga olulised momendid, sest Euroopa Liidu ülesandeks on pidada lugu võimalikult paljust, paljudest õigustest ja neid eh, järgida, muuhulgas ka Euroopa Nõukogu konventsiooni inimõiguste küsimustes. meie jaoks on oluline tagada õigused ja seejuures kõigi õigused, eh, nii ohvrite kui ka kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused, see on loomulik inimõiguste osa ja aita-, loob eeldused eh, kurjategijate resotsialiseerimiseks tulevikus. härra Batten, poolteist minutit. president komisjon kutsub üles nõukogu jätkama tööd selleks, et vastu võtta Euroopa Liidus ühised protsessuaalsed õigused kriminaalmenetlused. praegune kehtiv menetlus Euroopa vahistamismäärusena on jätnud tagatiseta inimesed ebaõiglaste arreteerimiste vastu, mis inglastel varem oli. see on teadlaste argument. Euroopa vahestamismäärus rikub süütute inimeste elus. minu valija Andrew Simeon on üks nendest paljudest inimestest, kes on välja antud ilma selleta, et Inglise kohtul oleks võimalik äh, asitõendid kaaluda ja ära hoida ebaõiglane väljaandmine väljaandmine on muutunud puhtalt bürokraatlikuks formaalsuseks. härra Sineod on kinni peetud kuus kuud kurikuulsus koridorides ja vanglas ilma kohtuprotsessita ja isegi väljavaateta kohtuprotsessi. Briti demokraatide poliitiline künism on tõesti vapustav. vastu, vaatamata sellele, et äh, ta vastutab ka teatud äh, aspektidest me kuuleme ikka ja jälle ühest ja samast seadusest. ühine menetlus on ähm, vähendanud Euroopa standarde, mitte tugevdanud. ma teeksin ettepaneku, et kui me soovime Euroopa kriminaalmenetluses suuremaid ja kõrgemaid standardeid, siis habeas corpus äh,, vandekohtu äh, ja Magna Carta põhimõtetest kinnipidamine peaksid olema Euroopa ühised standardid. I've got one member üks äh, sõnasoovija on vaba mikrofoni raames, sõna palun härra Papa-Nikolau, üks minut palun. aitäh, president. on äärmiselt oluline, et me aitaksime luua sellist raamistikku, mis tagaks menetluslikud õigused ka kriminaalasjades Äh, usalduse küsimus on äärmiselt oluline. meil on vaja meie kodanike usaldust, kodanikud peavad äh, uskuma, et nende põhiõigusi tagatakse, meil on samuti vaja usaldust liikmesriikide vahel, mis puudutab koostööd ja õigusemõistmist. aga kõige olulisem asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et me kõik peame uskuma õigusemõistmisse. ja me ei suuda, kui me ei suuda seda Euroopa Liidus saavutada, siis on alati kurjategijaid, kes olukorda ära kasutavad ja me ei saavuta seda õiglust, mida soovime, sellepärast et meil on õiguslik vaakum, aitäh. ja nüüd Lopez Garrido nõukogu nimel. Gracias, señor presidente. Bueno aitäh. tänan. mul on väga hea meel tänaste sõnavõtjate üle e, ja et neid esitasid nii paljud saadikud, kõigi erinevate fraktsioonide esindajad ja oli meeldiv kuulda, et kõik olid ühisel seisukohal selles, et menetlusõiguses tuleb tagada süüdistajate ja kahtlustatute protsessuaalsed õigused kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ja see oli tõepoolest tore, et sõna võtsid kõigi erinevate fraktsioonide esindajad. me vajame tõepoolest kriminaalõiguses ühtlustatud protsessiõigusi Need on väga olulised selleks, et üles ehitada kodanike Euroopa, et nad saaksid elada Euroopa õigusruumis. Lissaboni leping on vastu võetud ja ta jõustus ja järgneva Hispaania eesistumise perioodi vältel äh, saab olema äh, see küsimus vaieldamatult üheks prioriteediks ja seda me saame teha tänu sellele, et teie saadikud, meid kui eesistujariigid selles toetate, ma kinnitan seda. siis proua Vlasikova ütles öö, äh, mida tema ütles, seda ma tahaksin rõhutada, et just praegu on tõesti selle küsimuse lahendamine eriti oluline vahetult pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja et meil on olemas Euroopa inimõiguste teekaart. Hispaania kui eesistujariik teeb kõik endast olenevalt selleks, et tagada praktikas protsessuaalsete õiguste toimimine kriminaalmenetluses, seda enam, et äh, Euroopa Komisjon on teinud juba vastava ettevalmistustöö ja kolmteist riiki on nõnda öelda juba jõudnud ühistele seisukohtadele ma ei tahaks küll siin kriitikat äh, teiste teemade val-, äh, alal edendada, kuid ma leian, et äh, just äh, protsessuaalsed õigused kriminaalmenetluses on eriti olulised edasiliikumiseks, eeskätt silmas pidades eeskätt silmas pidades terrorismi ohtu ja praktikat. volinik, täna on president, ministril on õigus ja ka varem härra Coelho ütles õigesti, et Euroopa äh, peab väärtuseks õiglust ja kindlust. jah, ma nõustun, et Euroopa vahistamisväärus oli väga kasulik, väga tõhus vahend, aga asjaolu, et Euroopa õigusruum tuleb käivitada, paremini toimima panna ja seetõttu me soovime suurendada usaldust Euroopa Liidus, vastastikku usaldust eh, selles osas, kuidas Euroopas õigust mõistetakse ja veel kord ma tahan tänada suulise küsimuse esitanud ja selle suulise küsimuse autoreid ning tahan neile kinnitada, et selle teksti alusel, mis kajastab tehtud otsuseid ja komisjoni ettepanekuid oktoobrikuust me püüame tagada koos parlamendiga ja nõukogu selle teksti täiendamist, selle kvaliteedi tõstmist. ma tahaksin samuti lisada, et me püüame tagada seda, et kõik vajalikud äh, õigusloomelised ettepanekud tehakse niipea kui võimalik, et liikmesriigid ei peaks üksikult algatustega välja käima. me juba praegu töötame äh, ettepaneku kallal, mis käsitleb äh, teabeõigust ja me teeme kõik selleks, et kõik, mis on teekaardis kirjas, käivituks nii kiiresti kui võimalik. loodetavasti läbirääkimised aitavad meil protsessi kiirendada ja me saavutame äh, vastava kokkulepe komisjonis, ma olen kindel, et praegu äh, aeg on selleks küps ja et Stockholmis heaks kiidetud mitmeaastane programm toetab ka nende eesmärkide saavutamist. ma olen selle temaatika eest vastutanud ja ma olen püüdnud anda endast parima, et protsessuaalsed õiguste aspektid edeneksid, kuigi me mm, otsustasime rakendada järkjärgulist lähenemist usun ma, et me oleme õigel teel ja ma tahan tänada parlamenti ja ka Hispaaniat kui eesistujat ja avaldada oma veendumust, et aastal kaks tuhat kümme Euroopas õiglus edeneb. tänan, volinik, kindlasti on ka väljaspool täis kogu saali neid, kes toetavad Carlos Kaljut ja ma tänan teid ka pühendumuse eest volinikuna eh, oma ametiaja jooksul. sellega on selle punkti arutelu lõppenud ja me nüüd läheme üle järgmise küsimuse juurde, suulised küsimused nõukogule ja komisjonile inimkaubanduse kohta. ja esimesena annan sõna Anna Heidele kaheksa pooleks minutiks.